Liidule olemas, leiavad kõik lahenduseta küsimused äh, positiivse lahenduse ja kiire lahenduse. suur tänu veel kord! suur tänu, arutelu on lõppenud ja hääletus leiab aset homme keskpäeval. kallid kolleegid, vastavalt äh, päevakorrale tuleb arutusele nüüd proua De Lange raport mis puudutab bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ette nähtud Euroopa Liidu õigusakte. kõigepealt on sõna neljaks minutiks raportööril. Eh, aitäh, tegemist on omaalgatusliku raportiga, mille Euroopa Liit mille Euroopa Parlament on välja töötanud sellepärast, et eh, meil on vaja hoiatust bioloogilise mitmekesisuse asjus. kolmkümmend protsenti kahepaiksitest, kakskümmend protsenti imetajatest ja suur hulk liblikaid ning mageveekalu on sattunud väljasuremise ohtu. tegemist ei ole mitte ainult küsimusega, mis puudutab bioloogiat, see on ka moraalne küsimus, me peame jätma midagi oma lastele ja lapselastele ja peale selle on bioloogilise mitmekesisuse hävitamine meile kahjulik majanduslikult. puhas bioloogiline süsteem, biosüsteem annab äh, meile toitu, aitab ähm, kaotada CO kahe kahjulikku mõju ja nii edasi ning kui me ei suuda oma tööd teha, siis läheb see meile maksma viiskümmend miljardit eurot aastas, seda praegustel andmetel. meil ei ole mitte kuidagi õnnestunud äh, vähendada bioloogilise mitmekesisuse kadumist, kuigi meil oli seatud eesmärk aastaks kaks tuhat kümme. nüüd tuleb seada uus eesmärk aastaks kaks tuhat kakskümmend ja suuta seda ka täita. tegemist on poliitilise tahte küsimusega. oma raportis olen andnud ka mitmeid äh, soovitusi, näiteks näiteks äh, öelnud, et meil on vaja integreeritud äh, lähenemisviisi äh, et me peame vaatama kõiki aspekte koos, mitte lihtsalt püüdma kuskile linnukest tõmmata. ja samuti tuleb ühildada erinevad poliitikad, äh, maaelu ja linnapiirkond äh, ja nende arendamine, äh, kalastud ja põllumajandus ja nii edasi meil on mitmeid erinevaid võimalusi, näiteks kui me vaatame, milliseid ökoteenuseid praegu pakutakse ja kuidas püütakse ravimeid toota keskkonnasõbralikumal moel ja kas me saaksime keskkonnateadlikkust tõsta, et majandus üldiselt muutuks rohelisemaks. Natura kaks tuhat peab olema paremini koordineeritud, meil on vaja ka piiriülest koostööd ja piiriüleseid projekte, mida praegu ei ole. ja seda sellepärast, et loodus tegelikult ei tunnista riigipiire. meil on vaja ka rohkem selgust, eriti siis, kui me räägime Natura kaks tuhat rakendamisest liikmesriikidest liikmesriikides üldiselt, eh, president, me toetame komisjoni auahnet plaani peatada aastaks kaks tuhat kakskümmend bioloogilise mitmekesisuse hävitamine. see on kahtlemata minimaalne eesmärk, eh, kuigi väga auahne, aga teisalt eh, tuleb praegune protsess ka ümber pöörata. meil on tarvis rohkem keskenduda bioloogilise mitmekesisuse kaitsele rahvusvahelisel tasandil ja just äh, seetõttu peame me järgmisel tippkohtumisel Jaapanis Nagoyas rääkima ühe häälega. meil on äh, vastutus, mis ei ole mitte ainult keskkonnaalane, vaid äh, mis puudutab ka majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte, meil on vaja selgust ja meil on vaja uusi tegevussuuniseid, mida meile annaks Euroopa Komisjon, näiteks väljasurevate liikide kaitsel. kui te suudate kaitsta ühte liiki, siis kaitseb see omakorda teisi liike. me oleme näiteks näinud, et hall orav Ühendkuningriigis hävitas punase ja me oleme näinud, et rebased et ka rebasejaht on kaasa tulnud kahjulikke tagajärgi teistele liikidele. ma tahaksin teid tänada selle eest, kolleegid, et te võtsite Keskkonnakomisjonis minu raporti vastu ning ma tänan ka härra Potočnikut, kes küll kahjuks ei ole siin, sest ta viibib New Yorgis, kus ta samuti võitleb bioloogilise mitmekesisuse eest, kuid ma olen täiesti kindel, et härra de Kruht, kes on siin, kellel on olnud, osutunud võimalikuks äh, siia tulla ning oma emakeeles kõnelda, et, et tema saab öelda edasi kõike, mida mina teile rääkisin, aitäh! suur tänu, sõna on kolmeks minutiks äh, komisjoni nimel äh, härra De Kühtil. And... Äh, aitäh, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. tõepoolest, volinik Potočnik on ÜRO läbirääkimistel, mis puudutavad just mm, bioloogil-, bioloogilise mitmekesisuse aastat ja seetõttu te saate ehk aru, miks tal ei olnud võimalik siin viibida kindlasti äh, sooviksin komisjoni nimel tänada proua De Langet selle eest, et äh, nii õige ajastusega on äh, valminud raport, mis puudutab bioloogilist mitmekesisust ja Euroopa Liidu õigusaktide rakendamist. see on tõepoolest väga õigesti ajastatud raport, kuna praegu oleme kujundamas välja oma poliitikat bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks. meiegi oleme väga mures äh, selle üle, kuivõrd kiiresti bioloogiline mitmekesisus väheneb, seda just inimtegevuse tagajärjel ja me oleme kõik teadlikud nendest eelistest, äh, mis bioloogiline mitmekesisus inimkonnale annab. me oleme välja tulnud mitmete sammudega Euroopa Liidus, mille üle võime uhked olla, Natura kaks tuhat, see katab pea kakskümmend protsenti Euroopa Liidu territooriumist. kuid eelmine Euroopa Liidu eesmärk äh, lõpetada biode-, bioloogilise mitmekesise hävimine kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, luhtus, äh, sellele töötas vastu majanduskriis. meie uus eesmärk on siiski samuti ambitsioonikas, soodetakse peatada bioloogilise mitmekesise hävimine kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ning kus võimalik taastada bioloogiline mitmekesisus. president Barroso äh, ütles hiljuti oma aastakõnes, et bioloogiline mitmekesisus on pakiline, selle säilitamine on bioloog-, on pakiline küsimus. üks probleemidest on bioloogilisuse mitmekesisuse poliitika olemus, see on väga keerukas, erinevaid valdkondi läbiv teema ja selline hajuvus on olnud takistuseks et äh, põhimõtteliselt on lähenemine selline, et äh, kõik on süüdi, aga kedagi pole võimalik süüdistada. ja me peame kindlasti vaatame üle kõik oma poliitikad, äh, nende mõju bioloogilisele mitmekesisele, nii põllumajandus, kalanduspoliitika kui ka ühtekuuluvuspoliitika peame selles valguses üle vaatama. me peaksime bioloogilise mitmekesisuse teema sisse tooma kõikidesse nendesse poliitikatesse, või siis äh, me eksime ja ei jõua kunagi oma eesmärgile kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ja sellega toob, tulevad, võivad kaasneda katastroofilised tulemused. väga palju on räägitud äh, nendest murettekitavatest äh, trendidest bioloogilise mitmekesisuse kadumisel Euroopa Liidus ning kogu maailmas, ökosüsteemide kadumine, ökosüsteemi teenuste kadumine ja nende tugev seos Ehm, kliimavastas, kliima soojenemise vastu on ehm, väga oluline teema, me peame säilitama elu ehm, maal, see on väga suur väljakutse, kuid samas ei tohiks me lasta selle väljakutse suurusel ennast hirmutada. ja loodame, et me kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidest tõepoolest kinni suudame, pidame kahe tuhande, Natura kaks tuhat võrgustiku rahastamise ettepanek on komisjonis valminud ja oleme täielikult nõus selle rõhuasetusega, mis raportis on pandud loodusalase õigustiku rakendamisele. me jääme ootama arutelu tulemusi ja parlamendi liikmetega selleks, et koos saavutada bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid ja et soovime veel kord tänada te lang-, äh, proua De Langet äh, selle juhuse eest äh, seda olulist teemat täna arutada. aitäh teile, härra volinik. proua Lovin, kalastusnõukogu komisjoni nimel üks minut suur aitäh, suur aitäh ka proua De Langele kogu selle töö eest, mis ta tegi mul on väga hea meel teatada, et kalanduskomisjon võib kindlasti toetada sellist arvamust, kus äh, väga selgelt öeldakse, et erinevad äh, tegevussuunised tuleb omavahel paremini integreerida. seitsekümmend kuni üheksakümmend protsenti kõigist äh, suurtest kalaliikidest on välja surnud viiekümne aasta jooksul, sellepärast et on toimunud pidev ülepüük. ja sellist asja tuleb võtta väga tõsiselt, sest kalaliikide kadumine meie vetest on äh, kahjulik äh, ookeanidele, sest äh, see vähendab CO2 kogumist ja säilitamist vees. Euroopa Liit peab nagu Janis, nagu ojas olema esirinnas ja seda ka kalade kaitsel. meie kalanduskomisjonis oleme äärmiselt rahul selle üle, et äh, ka mereruumi planeerimisele ja merendusalasele integratsioonitööle on selles raportis äh, antud äh, nii palju tähtsust. mida rohkem me pingutame, seda suurem on tõenäosus, et me suudame bioloogilise mitmekesisuse hävitamise peatada ja seda on kindlasti vaja ka nendel, kes tegelevad kalandusega. aitäh! nüüd äh, poliitiliste fraktsioonide nimel kõigepealt härra Seeber, Rahvapartei fraktsiooni nimel poolteist minutit. suur aitäh, ma soovin kõigepealt äh, õnnitleda proua De Langet ja ka kõiki variraportööre, kes tegid temaga koostööd. meile kõigile on äh, kättesaadavad arvandmed, sest need on raportis välja toodud ja me mõistame seeläbi, et meil kõigil on moraalne kohustus kaitsta bioloogilist mitmekesisust, kuid samuti on äh, sellel tööl ka erinevaid keskkonnaalaseid, äh, majandusalaseid ja sotsiaalseid aspekte. minu jaoks on väga tähtis küsimus see, kuidas kodanikud meie raporti vastu võtavad. kui me räägime Natura kaks tuhat aladest, siis näeme me selgelt, et paljudes riikides oleme me saavutanud väga suurt edu. et seal on Natura kaks tuhat võrgustik täiesti toimiv ja hästi rakendunud, kuid teistes riikides see nii ei ole. ma arvan, et komisjon peaks sellele pöörama rohkem tähelepanu nii et äh, meil kõigil, kõikides riikides oleksid võrdsed võimalused. paljusid kodanikke ei huvita eriti, kas bioloogilist mitmekesisust üldse kaitstakse või mitte, nad ei mõistagi seda teemat. ja paljud inimesed ei tea ka seda, et äh, mõnedes riikides suhtutaksegi sellesse küsimusse äärmiselt kergekäeliselt, kuid teistes minnakse isegi kaugemale, kui reeglid nõuavad. kui meil oleks võimalik tingimusi ühtlustada, siis äh, suhtuksid ka kodanikud sellesse tõsisemalt ja see oleks kõigile pikas perspektiivis kasulik. ning seetõttu võiks komisjon välja töötada ühtsed reeglid. lugupeetud president, ka teie riigis on bioloogilise mitmekesisuse kaitseks vaja veel palju teha. ometi süüdistatakse meid just Euroopa tasandil selles, et me ei ole piisavalt teinud. proua Laine, kaks minutit lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, ma ei äh, taha hakata ühte konkreetset riiki süüdistama, sest tegelikult tuleks meil kõiki riike süüdistada Euroopa strateegia aastaks kaks tuhat kümme on läbi kukkunud ja seetõttu tuleb meil järgmiseks kümnendiks kuni aastani kaks tuhat kakskümmend välja töötada uued prioriteedid ja uued äh, plaanid. mõne nädala pärast toimub Jaapanis Nagoyas bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, ma loodan, et see ei ole sama suur pettumus, kui oli Kopenhaageni kliimakonverents. me ei saa endale lubada teist niivõrd rasket läbikukkumist, sest tegemist on üleilmse tähtsusega loodus- ja keskkonnateemalise üritusega. Euroopa Liidul on sellel üritusel täita tähtis roll. meil on vaja äh, kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja takistada selle hävitamist ning meil on vaja leida võimalused selle rahastamiseks. Euroopa Liit peab rääkima ühe, mitte kahekümne seitsme erineva häälega. siin räägiti sellest, et igal aastal, igal aastal kaotatakse viiskümmend miljonit eurot, sellepärast et hävivad erinevad liigid, kuid Euroopa Liit kulutab vaid null koma kaks protsenti oma eelarvest looduskaitsele. me peame leidma rohkem ressursse selle tähtsa töö tegemiseks. me peame need võimalused leidma ka Euroopa Liidu siseselt, kuid maailma tasandil tuleb meil leida võimalused hüvitise maksmiseks eriti just nende taimede osas, mida kasutatakse ravi, ravimite tootmiseks. kolmandad riigid vajavad seda hüvitist. mis puudutab metsanduse ja kalanduse küsimust, siis kõiki neid ressursse, nii metsa kui erinevaid kalaliike kasutatakse järjest intensiivsemalt lisaks nende liikide kaitsele tuleb äh, kaitsta ka pinnast. me vajame pinnase kaitse direktiivi, sest äh, pinnas imab CO kahte ning äh, pinnase pidev töötlemine rikub seda. õnnitlen veel kord raportööri. härra Gabrandi, kaks minutit. Dank u wel, voorzitter. Ook ik wil de rapporteur danken voor uh, haar werk aan. Suur tänu, härra president. Uh, ka mina tahaksin tänada raportööri tema raporti eest, raporti eest, mille algus on suhteliselt kurb, sellepärast et seal räägitakse äh, meie strateegia läbi, läbikukkumisest äh, me peame lõpetama öö, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, aga vähenemise, aga me ei ole suutnud seda teha ja me ei ole suutnud ka aeglustada bioloogilise mitmekesisuse kadumist. me, me käitume nii nagu rohutirtsud, kes söövad ära kõik, mis neile teele jääb. Neile oleme küll saavutanud positiivseid tulemusi, aga piir, paraku on nad suhteliselt piiratud järjest suureneb loomade nimekiri, keda äh, ähvardab väljasuremine. nõukogu poolt oleme kuulnud väga ilusaid äh, avaldusi, aga kui on vaja tõsiselt tegudele asuda, siis on järsku äh, tunduvalt tähtsam kaitsta kalureid, aga mitte väljasuremisohus olevaid äh, Äh, kalasid ja kaitsta metsandust, aga mitte metsasid. ja need valed valikud on läinud meile maksma meie iga-aastasest äh, SKT-st seitse protsenti. nii et tegemist on tõesti hiiglasliku summaga. lähikuudel on meil võimalus näidata, et me soovime tõsiselt tegutsema asuda ja teha seda äh, läbi uue ühise põllumajanduspoliitika, ühise kalanduspoliitika. ministrid äh, tulevad välja ilusate avaldustega, aga samas nad peavad äh, pidama ka antud lubatu-, lubadusi ja kui seda ei tehta, siis ka uus bioloogilise mitmekesisuse strateegia on juba äh, surnult sündinud proua Velje, kaks minutit. härra president, kallid kolleegid, nii nagu öeldi, tegemist on rahvusvahelise bioloogilise mitmekesisuse aastaga ja sellel aastal on meid üles kutsutud äh, leidma lahendus kolmekordsele kriisile. ja see kriis nõuab, et me, meilt äh, sidusat lähenemist, mis puudutab majandust, sotsiaalset mudelit, see eh, kliimamuutused, toiduohutus ja bioloogiline mitmekesisus, need on need kolm kriisis olevat eh, valdkonda. bioloogiline mitmekesisus väheneb, see toob endaga kaasa vaesuse suurenemise, see toob kaasa ka majanduslike suurte, majanduslikult suured öö, eh, kaotused. me kõik seda teame nelikümmend protsenti meie äh, majandusest sõltub looduse poolt osutatud teen-, teenustest. Euroopa on neljakümne aastaga ilma jäänud kolmekümnest protsendist oma bioloogilisest mitmekesisusest ja see on viiskümmend miljardit eurot aastast ehk üks protsent SKT-st ja äh, see suureneb ja tõuseb kahe tuhande viiekümnendaks aastaks neljateistkümne miljardi euroni meetmed, mis, mida öö, äh, on kasutusele võetud, on ära toodud selles raportis ja seetõttu me loodame, et kõik hääletavad selle poolt ja täname proua De Langet selle öö, äh, raporti eest. ja nüüd me peame asuma tegudele. vähe, äh, vähe on paraku ära teinud nõukogu ja komisjon ja nõukogus on siiani direktiiv, mis puudutab öö, maapinda ja suuri raskusi on rahastamise küljega ja väga kahju on see, eh, ka sellest, et bioloogiline mitmekesisus ei ole leidnud laiemat kajastamist meie Euroopa Liidu vastavas strateegia, strateegias. me peame käituma sidusalt, meil on veel väga palju ära teha selleks, et uuesti väärtustada eh, eh, loodust nii, nagu me seda peaksime tegema härra Van Dalen, üks minut palun. austatud president, kahjuks oleme pidanud eh, konstateerima seda, et kahe tuhande kümnendal aastal, mis on bioloogilise mitmekesisuse aasta, et ei ole me saavutanud meil omale seatud eesmärke. bioloogiline mitmekesisus väheneb jätkuvalt ja see on tõsiselt murettekitav. bioloogiline mitmekesisus on looduse poolt loodu keskmes ja see on meie äh, Äh, tooraine ja toidu aluseks. väga tähtis on arutada seda küsimust, aga minna üle ka tegudele ja teha seda kõik koos, see tähendab ka seda, et me räägiksime ühel häälel. Äh, liikmesriigid, komisjon, parlament, meil kõigil peavad olema ambitsioonikad eesmärgid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks me peame lõpetama bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, meil peab olema ka ülemaailmne nägemus sellest, et me suudaksime taastada ja kaitsta ökosüsteeme, aitäh! suur tänu, härra Ferreira, üks minut. aitäh, härra president Euroopa Liidus definitsioonide väljatöötamine on midagi väga keerukad, kuid see on äh, eelduseks äh, selleks, et äh, selles vallas ka reaalseid samme ette võtta ning liike väljasuremise eest kaitsta. siin on terve rida valdkondi, mida peaks kaitsma ja mm, valdkondi, mida peaks taastama Natura kaks tuhat on küll hea ettevõtmine, kuid ei ole piisavalt vahendeid, et selleks, et neid tegevusi ka jätkata ja seetõttu äh, õõnestame me seda ettevõtmist, need äh, see LIFE programm, äh, selle rahaliste ressursside vahe, vähendamine majanduskriisi tõttu on kindlasti kahetsusväärne me peaksime bioloogilise mitmekesisuse kaitse võtma Äh, sisse kõikidesse Euroopa Liidu äh, poliitikatesse, peaksime seda küsimust käsitlema ka kaubandussuhetes, äh, volinik, kes selle valdkonna eest vastutab, on siin, muidugi põllumajanduspoliitikas peaksime me seda silmas pidama, aitäh. proua er Rosbach, üks minut, palun. kahjuks räägime me täna bioloogilise bioloogilisest mitmekesisusest, räägime sellest, et seda tuleks justkui võtta iseenesestmõistetavana. ja me suhtume väga kriitiliselt äh, sellesse, et bioloogiline mitmekesisus hävib. ühest küljest ma olen raportööriga nõus, kuid teisest küljest äh, peavad äh, kõik komisjonid ka eraldi selle küsimusega tegelema. ei kalandus ega põllumajandus üldiselt ei saa enam loota sellele, et meil üldse on piisavalt bioloogilist mitmekesisust, kui me kasutame nii palju väetisi. samas peame me loomulikult äh, säilitama konkurentsivõime maailmamajanduses. aga seda tuleb teha nii, et me ei kahjustaks loodust ja keskkonda, me kõik oleme maailma kodanikud. kõik kodanikud peaksid äh, tegelema keskkonnakaitsega igapäevaselt ja seda mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes aitäh, proua Gutierrez Cortines. aitäh, härra president. bioloogilise mitmekesisuse aasta on aasta, mil me oleme väga palju rääkinud erinevatest tragöödiatest, kuid kahjuks väga vähe lahendustest. inimesed ootavad lahendusi, nad ootavad seda, et me leiaksime mõne uue viisi probleemile läheneda. Euroopa on end jaganud geograafilisteks aladeks kuid äh, see peaks endaga kaasa tooma ka uue poliitika. kõikidel e, aladel ei ole ju ühesugused äh, probleemid. me vajame kohaliku tasandi lähenemisviisi, sest bioloogiline mitmekesisus juba definitsiooni kohaselt on asukohapõhine. see on esimene asi. teiseks tuleks meil rohkem rääkida pinnasekaitsest. loomade elutsükkel on samuti, loomade elutsükkel on pinnasega seotud ja me peame seetõttu pinnast äh, uurima. näiteks kui istutame kuskile teatud tüüpi puid, äh, siis tulevad sinna elama teatud tüüpi linnud, kui puud maha võtta, kaovad ka linnud. keegi ei räägi sellest, millised putukad on kadunud selle tõttu, et pinnase kvaliteet on halvenenud ja kolmandaks tahaksin ma öelda, et oma komisjonis esitasin ma muudatusettepaneku sidusrühmade kohta, see hääletati maha, aga ma tahaksin öelda, et sidusrühmade all pidasin ma silmas talunikke. talunikke, kes omavad neid paiku, kus paljud elusorganismid elavad või kes harivad neid paiku ja ka nemad peavad osa võtma bioloogilise mitmekesisuse kaitsest Euroopas. aitäh! Gracias, señor presidente. Dice la señora del suur aitäh, ütleb härra Perella Rodriguez. eelkõnelejad ütlesid, et hoiatav signaal on juba kõlanud. tõepoolest, see on kõlanud ja meiegi oleme aru saanud, et esimesed eesmärgid on jäänud täitmata ja esimesed verstapostid on jäänud saavutamata lõppkokkuvõttes peame me maksma selle eest, et hävitame bioloogilist mitmekesisust. selle eest peavad maksma ka järgmised põlvkonnad. Euroopa Liit on olnud kliimamuutuste esirinnas ja on püüdnud äh, esimesena ka vastu võtta meetmeid kliimamuutuste vääramiseks samas ei ole see õnnestunud ja seda mitte ainult sellepärast, et äh, meil ei ole piisavalt rakendusmeetmeid, vaid ka sellepärast, et me ei ole piisavalt laiendanud kaitsealasid bioloogiline mitmekesisus ei ole ju midagi sellist, mille võib toppida väikesesse kasti ja panna muuseumis väljanäitusele, vaid tegemist on äh, elusa kontseptsiooniga. ja kui äh, te hävitate bioloogilist mitmekesisust ühes kohas, siis järgneb äh, dominoefekt ja see hävineb ka mõnes teises kohas. ainuke viis pinnase pinnase, ainuke viis kaitsta bioloogilist mitmekesisust on kaitsta pinnast ja seetõttu peaksime me lõike kuuskümmend seitse teise osa jätma vastu võtmata, sest me kindlasti peame kaitsma Euroopa pinnast. kui liikmesriikidel napib poliitilist tahet, siis tuleb seda leida, seda tuleb leida ka Euroopa Liidul. ja me kõik peame ühiselt kaitsma pinnast, aitäh. suur tänu, president tahaksin tänada proua De Langet raporti eest, mis puudutab bioloogilist mitmekesisust, sest Euroopa ei saa kindlasti äh, äh, leppida sellega, et bioloogiline, bioloogiline mitmesisisus kaob. kindlasti peaks ka volinik tagama selle, et äh, bioloogilise mitmekesisuse äh, kadumine mitte lihtsalt ei peatuks kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, vaid me peame võtma konkreetseid meetmeid nii kalandus, põllumajanduspoliitikas kui ka erinevates äh, regionaalarengu poliitikates. seda kõike ju arutatakse ka finantsperspektiivide raames Äh, proua De Lange, härra Vandale, kes on teinud äh, väga suurt äh, tööd selles vallas, ka nemad saavad kaasa aidata sellele, et ka finantsperspektiivide vallas see teema tõstatuks tugevamalt, sest muidu räägime me siin ainult sõnades. härra Nikolson, palun. aitäh. siin räägite, et räägitakse ka talunike rollist bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel ning äh, erinevate põllumajandustehnikate kasutamisest. kui me rääkisime põllumajanduspoliitika tulevikust, siis äh, räägiti väga palju äh, põllumeeste vastutustundelisusest ja kuidas nad, neid, neile peaks hüvitama nende ühiskondlike eeliste eest, mida nad toodavad või hüvede eest, mida nad toodavad et me peaksime välja tooma väga selgeid keskkonna põllumajanduse alaseid äh, meetmeid. proua De Lange raportis on välja toodud äh, ka sellist äh, ale-, alt üles lähenemist ja see on tõepoolest väga õige. ma ei ole nõus sellega, kes ütlevad, et me ta-, meil on vaja ainult pinnase direktiivi, meil on vaja midagi enamat meil on vaja vastata nendele väljakutsetele, mis meie ees on. ja ma arvan, et me jõuame nende, nende uute eesmärkideni. suur tänu. poolteist minutit, proua Antonescu. suur tänu, härra president, ka mina omalt poolt tahaksin proua raportööri Ester de Langet tänada ära tehtud töö eest selleks, et me saaksime looduslikku ökosüsteemi säilitada ja tagada vee ja õhu kvaliteedi ja pinnase viljakuse, peame me mõtlema bioloogilise mitmekesisuse peale. liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peavad tegutsema selleks, et säilitada meie looduslik kapital, mis on vajalik selle, selleks, et tagada meie jätkusuutlik areng. me väga tähtis on tagada ökoloogiline tasakaal, mis on vajalik äh, terve keskkonna, terve keskkonna ökosüsteemi jaoks. meil on vaja uusi rahastamisallikaid sellist rahastamist, millel oleks lisandväärtus bioloogilise mitmekesisuse jaoks. ja me peame julgustama igasuguseid algatusi selles valdkonnas nii avalikus kui erasektoris. me peame äh, toetama kõiki projekte, millel on sellekohane lisandväärtus olemas. ja ma kutsun üles komisjoni arvesse võtma kõike seda selleks, et toetada keskkonda kaitsvaid projekte, aitäh! proua Van Bremt, üks minut, palun suur tänu, härra president. kui me kuulame oma kolleege parlamendis, siis me täheldame, et kõik on ühel meelel, et tegemist on kiireloomulise küsimusega. aga me peame vaatama selle küsimuse sisu. ÜRO on teinud arvut-, arvutused, et iga euro, mis me eh, investeerime bioloogilisse mitmekesisusse, see tuleb meile pea-, eh, seitsmekümne viiekordselt tagasi nii et me peame finantseerima bioloogilisse mitmekesisusse ja seda läbi kõigi erinevate eh, sektorite, põllumajanduse, kalanduse ja ühtekuuluvuspoliitika. mis puudutab põllumajandust, siis viimaste aastate jooksul oleme me tugevalt edasi liikunud, aga me oleme siiski veel kaugel oma lõppeesmärgist. põllumajandus saab kaasa aidata bioloogilise mitmekesisuse öö, eh, parandamisele ja see teema öö, eh, me peame seda arvesse võtma kõigis valdkondades. härra Wojciechowski, üks minut, palun. kas härra Wojciechowski on saalis, ma ei näe teda. sel juhul proua Fraga STV-s poolteist minutit. ma ei näe teda. proua Cavallo, poolteist minutit, palun austatud härra president, härra volinik, selle raporti tähtsus näitab seda, et me peame tõhustama oma jõupingutusi bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel. me peame eh, tunnistama endale, et me ei ole saavutanud kahe tuhande kümnendaks aastaks seatud eesmärke ja bioloogiline mitmekesisus muu, eh, mõjutab meie tulevikku, meie elukvaliteeti. väga tähtis on Natura kaks tuhat õigusaktide korralik ellurakendamine. ja selles kontekstis ma kutsuksin üles liikmesriike omistama suuremat tähtsust Natura äh, kaks tuhat, Natura kaks tuhandele bioloogilise mitmekesisuse küsimused on väga tähtsad ka teistes valdkondades, näiteks põllumajanduses, kalanduses, ühtekuuluvuses, turismis ja nii edasi. Äh, on vaja tõhustada rahastamist teadusuuringutesse, mis on seotud bioloogilise mitmekesisusega ja võtta seda arvesse ka meie kaheksandas raamprogrammis meil on vaja seada uued eesmärgid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks selleks, et öö, äh, lõpetada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine Euroopas ja ka mujal maailmas, aitäh! Läheme KCI juurde, härra Kelly, palun, üks minut. Uh, aitäh, härra president kahjuks äh, näeme, et paljud äh, elusolenditest on väljas suremas ja seda väga tihti just inimtegevuse mõjul ja seetõttu on äh, aeg, et me läheneksime selle küsimusele lõpuks mõistlikult. ja praegu aeg tõepoolest surub peale kui me räägime viiekümne miljardisest äh, kaost äh, praegu, vähenemisest äh, praegu ja siis sellele järgneb, järgneb väga suur majanduslik negatiivne mõju tulevikus, me peame arvestama siin põllumajanduse, kalanduse valdkonda ning samuti ka hariduse valdkonda, aitäh. härra Soonik, palun panie przewodniczący! zgromadzenie ogólne narodów zjednoczonych ÜRO Peaassamblee on otsustanud, et kahe tuhande kümnes aasta on äh, bioloogilise mitmekesisuse aasta ja sellest seisukohast äh, tõesti me peaksime läbi viima ülemaailmse kampaania selleks, et kaitsta bioloogilist mitmekesisust, kuid äh, Eurobaromeetri küsitlused näitasid eelmisel aastal äh, ainult äh, nelikümmend üks protsenti eurooplast teadsid, mis asi on bioloogiline mitmekesisus ja me peaksime vaatama, millised on meie saavutused senini bioloogilise mitmekesisuse peatamisel ning tegema ka edasisi jõupingutusi kui me räägime kultuuripärandi äh, aastatest, siis tavaliselt räägitakse arhitektuurimälestustest ja kultuuripärandist, kuid võib-olla peaksime rääkima siin ka looduspärandist. on saabumas ähm, Nagoya äh, konverents ja me peaksime tegema midagi äh, enamat äh, kui need eesmärgid, mis on seatud aastateks, aastaks kaks tuhat kolmkümmend. suur tänu. <clears throat> proua Klaas, üks minut. suur aitäh. suur aitäh, president. me peame käituma jätkusuutlikult selles suhtes, mis puudutab seda suurt kingitust, mis meile on antud, loodust kui me püüame bioloogilisele mitmekesisusele läheneda, läheneda majanduslikus mõttes, siis tegelikult ei ole siin mingit vastuolu. me kõik vajame jätkusuutlikku elukeskkonda. ja minu riigi puhul on nii, et kui me räägime liblikate kaitsest ja sööti jäetud viinamarjaaedadest, siis integreeritud kaitseplaan näeb ette ka seda, et me räägime erinevatest haigustest, mida elukeskkonna halvenemine mõjutab ja kuidas need haigused on seotud põllumajandustootmisega. aga selleks oleks meil tegelikult vaja üle-euroopalist tegevuskava. meil juba on bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava eelnõu ja me teame kahjuks, et Euroopa Liit ei rakenda reegleid igal pool ühtemoodi meil on vaja paremaid rakendusmeetmeid ja ka nende kontrolli. pinnase kaitse on oluline küsimus, kuid liikmesriigid võivad seda kohe alustada, nad ei pea selleks ootama Euroopa Liidu luba. aitäh! suur aitäh proua, proua Langele tema raporti eest mina võin omalt poolt öelda, et viimastel aastatel on väga mitmed Ungari talunikud kaevanud selle üle, et neil on ähvardatud vähendada rahastamist juhul, kui nad ei püga oma hekke või ei kärbi puid. nii et ühelt poolt me maksame inimestele selle eest, et nad kasvataksid midagi, näiteks põõsaid, kus linnud saaksid elada, aga teisest küljest eh, me toetame seda, et heke ja puid võetaks maha. seega parem käsi ei tea, mida vasak käsi teeb kui me asume ühist, ühtset põllumajanduspoliitikat äh, rakendama, siis tuleb neid probleeme meeles pidada ning äh, rohkem äh, tegeleda bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega. suur tänu, härra president, tegemist on väga tähtsa raportiga, ma tahaksin tänada proua raportööri. ma tahaksin rääkida Euroopa Liidu võtmevahendist ökosüsteemide kaitsel tegemist on Natura kahe tuhandega, mis katab kaheksateist protsenti Euroopa territooriumist ja Ru-, Rumeenias seitseteist protsenti. komisjoni hinnangul selle Natura kaks tuhat võrgustiku ülalpidamise kuju, kulu on üks ähm, miljard eurot, Rumeenias kolmsada äh, tuhat. me peame saavutama endale seatud eesmärgid see, seoses sellega äh, ja tagama bioloogilise mitmekesisuse säilimise. ma arvan, et komisjon peaks ette nägema täiendavaid vahend, vahendeid alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, äh, sellepärast et me ei ole saavutanud ju seda eesmärki, mis me endale seadsime kahe tuhande kümnendaks aastaks. proua Mateera, üks minut, palun. kolleegi, la conservatsioone delle bio- austatud härra volinik, kallid kolleegid, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on tähtis küsimus ja aktuaalne küsimus, aga kahjuks väga paljud ei omista sellele öö, äh, piisavat tähtsust ega mõista, kuivõrd suurt ohtu bioloogilise mitmekesisuse vähenemine meie jaoks endast kuju, kujutab ja meie majanduse jaoks. ma olen veendunud selles, et et meie ülesanne on just tagada see, et Euroopa Liidu vastavaid õigusakte eh, tõhusalt eh, ellu rakendatakse, vaja on eh, erinevatesse poliitikatesse ulatuslikumalt bioloogiline mitmekesisus sisse kirjutada, vaadata üle meie rahastamisvahendeid, nagu rahastamisvahend nagu LIFE, millest proua Antonescu rääkis, need küsimused peavad olema Euroopa Liidus prioriteetseteks küsimusteks ja eh, liikmesriigid peavad omavahel ka kooskõlastama oma tegevused eh, selles valdkonnas. ja lõpetuseks tahaksin ma meelde tuletada selle, et väga tähtis on, et me saadaksime tugeva signaali eurooplast eh, sellega seoses, mis puudutab bioloogilist mitmekesisust. proua, härra Nikolescu, üks minut, palun. mulțumesc, domnule președinte doresc să... aitäh, härra president. ma sooviksin samuti äh, selle raporti kontekstis häirekella lasta. vastavalt hiljutistele uuringutele on näha, et äh, Musta mere kalaliikide väljasuremine on viimasel ajal kiirenenud ning Nistradoni ja Donau jões on äh, selline saastatus fosforiga, et ka Mustas meres äh, on selle tase muutunud äh, kaladele ohtlikuks. ja selle probleemiga peaksime me tegelema esmajärjekorras, seadma selle Euroopa poliitikas prioriteetsele kohale ja seetõttu sooviksin tänada proua raportööri nüüd härra Wojciechowski, üks minut. aitäh, sooviksin e, tänada proua De Langet selle suurepärase raporti eest bioloogilise mitmekesisuse debatt on väga oluline, kuid samas e, oleme me kahe silma vahele jätnud siin midagi väga olulist ehk e, Äh, geneetiliselt muundatud organismid, see on üheks suureks ohuks bioloogilisele mitmekesisusele, meil ei ole küll äh, neid kultuure, mida kasvatatakse GMO-dena väga palju, kuid äh, surve on väga suur ning see on väga ohtlik nägemus põllumajandusest ning see ohustab omakorda bioloogilist mitmekesisust ja kui me tõepoolest hakkame enam GMO-sid kasutama, siis äh, me maksame hinda just äh, bioloogilise mitmekesisuse kadumise näol, seetõttu Euroopa Liit peaks ennast kaitsma. ja poliitiliselt, nii palju kui mina tean, äh, vähemalt teatud fraktsioonide puhul on raske välja tuua üle-euroopalise keeluga GMO-dele, kuid me kindlasti peaksime GMO kultuuridele subsiidiumid Euroopa Liidus lõpetama. proua Wertmann. lugupeetud kolleegid, bioloogiline mitmekesisus puudutab meid kõiki. meil on vaja ühist lähenemist direktiivides bioloogilise mitmekesisuse kadumine kindlasti ei peatu ka piiridel ma olen nõus selle üleskutsega, et äh, liikmesriigid ja komisjon peaksid ühinema ning äh, neid õigusakte tõepoolest ka tõhusalt äh, rakendama. härra Rossi, palun. kas härra Rossi on saalis? aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid liikide kaitse ning biosfääri kaitse on väga oluline teema, see on äh, mehhanism, mis juba kolm tuhat aastat on, on võimaldanud elul maa peal äh, muutustega kohaneda ning see peab äh, ka jätkuma tulevikus. ja siin ei ole tegemist mitte ainult evolutsiooniliste arengutega, vaid äh, see puudutab ka seda, kuidas äh, Need muutused viivad, toovad kaasa uute liikide tekke, bioloogiline mitmekesisus on justkui elukindlustus meie planeedile. ja me räägime siin äh, ülemaailmsest äh, pärandist, mis annab äh, hindamatuid eeliseid inimkonnale, see aitab kliimamuutuste mõju vähendada ja see annab meile ka põhiteadmised bioloogiliste protsesside toimimise kohta, samuti kõik ravimid põhinevad, kõik need ravimid, mis põhinevad bioloogilisel mitmekesisusel ja seetõttu on õigustatud kahe tuhande kümnenda aasta bioloogilise mitmekesisuse aastaks tunnistamine. härra De Kuht, palun. aitäh, härra president, kõigepealt üritan vastata mõnele asjakohale, asjakohasele küsimusele ja siis teen ka oma kokkuvõtvad märkused kõigepealt biomõõtmekesisuse ühised reeglid. Euroopa Komisjon äh, töötab äh, koos liikmesriikide ja erinevate osapooltega selleks, et äh, välja arendada juhised võtmesektorite jaoks, näiteks sadamad ja nii edasi ja kavat-, kavandatakse ka teavituskampaaniat Natura kaks tuhat osas. uus bio-, mitmekesisuse strateegia keskendub otseselt et äh, integratsiooni tugevdamisele Euroopa Liidu võtmepoliitikate vahel, mis puudutavad pea mitmekesisust, põllumajandust, kalandust, äh, regionaalarengut, äh, eesmärgiks on välja arendada mõõdetav, ambitsioonikas ja saavutatav eesmärgistik tegevuseks aastaks kaks tuhat kakskümmend ja see tuleb uues tegevusstrateegias, mis, mille töötab välja Euroopa Komisjon mullastikukaitse komisjoni ettepanek eh, plokina eh, täidaks võtmelünga, mis on meil hetkel eh, varude jätkusuutlikkuse kasutamise osas ja me jagame teie muret mullastiku pärast ja keskkonna tagajärgede pärast. eesmärgiks on saavutada nõukogus edusamme selles küsimuses samuti ja lõpetuseks tahaksin öelda, et on lohutav näha, et komisjon ja parlamendiliikmed jagavad samu seisukohti selle kohta, kuivõrd äh, oluline ja kiireloomuline on biovõtmekesisuse äh, taastamine ja olema ka ühel nõul nendel põhjuste osas, miks siiamaani ei ole saavutatud Euroopa Liit kaks tuhat kümme biovõtmekesisuse eesmärke. Äh, resolutsiooni mõte on selge, me ei saa enam läbi kukkuda me ei saa pöörduda kodanike poole aastal kaks tuhat kakskümmend, öeldes, et Euroopa Liit ei kasutanud kõiki oma võimalusi selleks, et peamitmekesisus Euroopast ei kaoks. lõpetuseks jagan parlamendiliikmetega meie Euroopa Liidu kampaania sloganit, mis see aasta algatati, peamitmekesisuse aastal, me kõik oleme siin koos ja ainult koos suudame me saavutada midagi selleks, et meie mitmekesine planeet selliseks ka jääks. edastan kõik teie äh, kommentaarid volinikule, kes äh, siin kompetentsi omab, härra Potočnik. nagu te kõik teate, on ta hetkel New Yorgis äh, suurel konverentsil just sel teemal. aitäh, härra president! suur aitäh äh,! härra volinik ja nüüd annan sõna proua De Langele. härra president ma sooviksin tänada kolleege nendepoolsete sõnavõttude eest. kõik sõnavõtud näitasid, kuivõrd oluline on integraalne lähenemine ja peavoolu lähenemine. ma loodan, et volinik arvestab nende sõnavõttudega ka strateegias. meie sõnavõtud äh, näitavad suurt ühtsust, olgugi et liikmesriikide vahel on erinevusi, ka härra Seeber viitas sellele peavoolust ja integratiivsest poliitikast juba räägiti. väga oluline on, et otsistaks äh, õigeid lahendusi. üks kolleeg ütles õigusega, et äh, peavoolupoliitika puudutab suuresti ka rahastamist, aga minu jaoks on ebaselge, kust see raha tuleb ja kuhu suunatakse oluline on tagada tõhusus otsustavate eesmärkide saavutamisel. tulevikupoliitika peab kindlasti olema tõhusam kui seni. kulud selles valdkonnas ei tohi olla ainult äh, poliitiliselt eesmärgistatud, meil tuleb äh, tagada finantspoliitiliselt ka olukord, kus mõlemad pooled võidavad. meil peab olema rahvusvaheline lähenemine, siin mainiti ka järgmise nädala kohtumist Nagoyas. kolleeg Rodriguez ütles, et ka pinnasekaitsepoliitikas on meil vaja ühtset lähenemist, aga minu arvates äh, tuleks lähtuda pigem sellest, et äh, pinnas ja mullastik on ju erinevad üle kogu Euroopa. minu kodumaal elame me kolm meetrit allpool äh, meretaset, aga teistes riikides äh, on olukord hoopis teistsugune, me ei tohiks siin ühe mõõdupuuga kõiki mõõta. ja veel lõpetuseks, härra president, me oleme rääkinud riigi ülesandetest, riigipoolsest rahastamisest, aga mitte ettevõtete sotsiaalsest vastutusest, ka nemad tuleb kaasata. tarbijad äh, on valmis maksma ausat hinda mahetoodetest ja kui seda teed minnakse, siis on, saavutame edu, tänan. tänan, proua Delange. käesolevaga on see päevakorrapunkt ammendatud, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele ja järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised